So colleagues, uh, we uh, begin again on our agenda. jätkame oma äh, päevakorraga, me pidime üheksa nelikümmend tagasi tulema, nüüd on nelikümmend kolm juba. nüüd on kõik kolleegid ka kohal ja läheme edasi siis äh, vähemuste kõikehõlmava kaitse uurimusega. meie komisjon seda soovis ja see käib meie kaks tuhat seitseteist uurimisprogrammi alla ning see äh, läheb hästi kokku ka meie järgneva ja töökavaga, mis puudutab miinimumstandardeid äh, vähemustele. neljandal juunil tutvustatakse seda libekomisjonis. ja muidugi pakub see huvi veel ka paljudele teistele kolleegidele. kõigepealt annan sõna Euroopa äh, Poliitikauuringute Keskuse esindajale Liina Vussiljutele, palun. Good morning and thank you very much. tere hommikust ja suur aitäh selle eest, et kutsusite meid siia tutvustama meie uuringut. aitäh, et palusite meil seda aitäh ka peadirektoraadile, kes meie tööl silma peal hoidis. tegemist on koostööga Silvia Carrera, Petra Paldi ja minu enda vahel ning me oleme samuti kasutanud ekspertide teadmisi äh, vähemuste õiguste osas. Norritis and Bastian David van der Velden on the äh, keeleliste vähemuste ning äh, usuvähemuste ekspertide arvamust. Euroopa Liidu äh, lööklauseks on ju äh, ühtsus mitmekesisuses. tegemist on sellega, kuidas me kaitseme vähemusi mitmekesisuses. Liike, kas meil on kõikehõlmavaid kaitsemehhanisme vähemuste jaoks? selliseid mehhanisme meil vaja on, kuna natsionalism, ksenofoobia, äh, mustlaste ning äh, juudivastasus äh, tõstab pead ning me näeme ka, et poliitilistes aruteludes seda küsimust käsitletakse kas või Ühendkuningriigi lahkumise puhul ning ka hiljutiste va liikmesriikide valimiste puhul on vähemuste küsimus päevakorral. kui vähemused satuvad ohvriks, siis tuleb vaadata, kuidas neid tulevikus kaitsta. me viirisime, viisime selle uurimise läbi. siin on sada seitsekümmend lehekülge materjali, nii et äh, võtke see, see on kättesaadaval, suur osa sellest no tegelikult lisad, kus me räägime sellest, äh, milline on praegune rahvusvaheline kaitsesüsteem mis Euroopa Liidus on tehtud, millised praktilised küsimused on tõstatunud vähemuste kaitsel ja kuidas me saame siduda seda ka paremini õigusriigi süsteemiga, see tagamaks, et vähemusi tõepoolest ka kaitstaks, isegi kui äh, õigusriigi osas on võib-olla tekkinud probleeme me oleme lähtunud äh, demokraatia põhiõiguste ja õigusriigi kolmnurgast. Need on need kolm mm, aspekti, mis tuleb tagada ja võrdne kohtlemine ning äh, mittediskrimineerimine on keskse tähtsusega. meil on äh, topeltlähenemine olnud kasutusel ühest küljest, me räägime rühmaõigustest ehk siis on vaja midagi konkreetset teha ära, sellepärast et inimestel on konkreetsed keelelised, usulised äh, vajadused, et oma õigusi kasutada. teisalt aga on oluline ka mittediskrimineerimine ning see ongi Euroopa Liidu üks äh, peamisi ähm, äh, põhimõtteid mittediskrimineerimisel. kuidas me kaitseme vähemusi? kui on tegemist äh, äh, institutsionaalse diskrimineerimise või rassismiga. me rääkisime etnilistest, religioossetest nagu keelelistest äh, vähemustest ning keskendusime mustlastele, samuti islamofoole, juudi vastasusele ning muule ning äh, käsitlesime oma uuringus eelkõige Euroopa Liidu liikmesriike ning äh, ka ühtele liituvat riiki Serbiat. me oleme vaadanud ka, millised on vähemuste võimalused oma õigusi kasutada ja me oleme vaadanud selle seost nende mm, staatusega riigis, kas tegemist on kodanikega, põgenikega, varjupaigataotlejatega või kellegi teisega. meie jaoks on siin suuri erinevusi ja me näeme, et need, keda peetakse uuteks vähemusteks, kolmandate riikide kodanikeks ning varjupaigataotlejateks, eriti just kodanikuühiskonna andmetel on nendel kõige keerukam õigusi maksma panna ja väga vähe on võimalust ka sekkuda. me kasutasime fookusgruppe seitsekümmend viis äh, vastust saime, samuti ähm, viisime läbi arutelusid äh, võrdõiguslikkuse ametitega, ka Equinetiga koostöös ja olime kontaktis äh, vähemuste esindusorganisatsioonidega me näeme, et kui on probleeme õigusriigiga ja vabandust, kui vähemuste õigusi äh, rikutakse, siis võib tegemist olla esimese märgiga õigusriigi äh, nõrgenemisest ning äh, sellest tulenevalt võib-olla õigusriigi tagamine ongi see viis, kuidas oleks võimalik tagada kõige paremini erinevate vähemuste kaitse. praegu on meil kaheksa protsenti kogu rahvastikust, eh, mis kuulub eh, vähemusse ning eh, mis puudutab õiguslikku aluseid, siis meil on artikkel kaks, mis puudutab inimõigusi, muuhulgas ka vähemuste õigusi, põhiõiguste haarta on meil samuti artikkel kakskümmend kaks mille kohaselt eh, liikmesriikidel on kohustus vähemuste õigusi eh, kinni pidada ning samuti eh, on diskrimineerimisvastased artiklid. väga oluline on silmas pidada samuti Euroopa Liidu eripärasid Äh, seoses võrdõiguslikkuse direktiiviga. tihtilugu vähemuste õigused leiavad kaitsmist läbi rahvusvaheliste organisatsioonide nagu ÜRO, Euroopa Nõukogu, OSCE, aga meie ütleme, et on ka Euroopa Liidu äh, seadusandluses selliseid äh, võimalusi, ähm, mis äh, tegelikult lubavad meil ise tegutseda ja me ei pea ilmtingimata Euroopa Nõukogule lootma. näiteks kui me räägime äh, romide äh, institutsionaalsest diskrimineerimisest, siis see võib vastastikust usaldust õõnestada ning ka kriminaalvallas koostööd. kui romide õigusi kaitsta, siis selle tulemuseks võib olla see, et neid on liiga palju vanglates. see tähendab seda, et midagi on valesti liikmesriikide süsteemiga, sest et nad ei julge ennast kaitsta ning sellisel juhul tuleks läbi vaadata liikmesriikide justiitssüsteemid seda on näidanud tegelikult ka mitmed juhtumid Euroopa Liidu inimõiguste kohtus Euroopa Liit on väga proaktiivne romide integreerimisel. see on tervitatav ja aga eeldatakse, et tegemist on ainult majandus- ja sotsiaalsete õigustega, aga ei käsitleta institutsionaalset diskrimineerimist. seega meie jaoks on oluline et uue programmeerimisperioodi käigus oleks samuti programm, mis tagaks äh, romide kaasamise ühiskonda ja seda tuleks läbi viia koostöös äh, romide enda esindajate ning kodanikuühiskonna esindajatega. seeläbi oleks võimalik võidelda institutsionaalse diskrimineerimise vastu. mis puudutab praktilisi aspekte, siis kodanikuühiskonna rahastamine ja sõltumatus, tuleb vaadata, kes esindab äh, vähemusi, see on kindlasti miski, mis tuleks ära lahendada liikmesriigi tasandil. tihti need, kes esindavad vähemusi, ei ole need, kes kõige otsesemalt on nendega seotud We also found that um, independence of equality bodies is also crucial point. samuti võrdõiguslikkuse asutuste sõltumatus on väga oluline nii rahastamise seisukohalt kui personali seisukohalt. üheks peamiseks väljakutseks ja see tuleb eriti hästi välja lisadest EUPR äh, rassilistade diskrimineerimise väljajuurimiskomitee, naistevastase diskrimineerimiskomitee, on välja toonud äh, standardite mitme, mittetäitmise on tekkinud väsimus ja tüdimus valitsustes, valitsused ei täida nõudeid ja olu-, ja tundubki olevat normaalne see, et ei täideta vähemuste õigusi eh, ning diskrimineerimisvastaseid standardeid. me oleme sellele kõigele oma uuringus ka keskendunud Uh, one, uh, one of the key issues is that üheks võtmeküsimuseks on see, et tihti regionaalse tegevuse aluseks on see, et usutakse, et äh, riigiasutused on huvitatud sellest, et täidetaks rahvusvahelisi standardeid ja et nad tahavad kõik olla kõige paremad inimõiguste kaitsjad, aga tegelikult nii see alati ei ole. otsuste mittetäitmine ja kontrolli puudumine on peamiseks probleemiks. siin võiksite teie mängida olulisemat rolli. teiseks probleemiks on teatud direktiivide mitte ratifitseerimine me ka kaardistasime selle ära ja me nägime siis selle põhjal, millised liikmesriigid eh, ei ole milliseid konventsioone ratifitseerinud. When coming back to the rule of law tulles tagasi õigusriigi juurde, tuleb ütelda, et siin on kolm võimalikku stsenaariumi liikmesriikides on tagatud äh, põhiõigused, õigusriik, demokraatia. üksikuid äh, rikkumisi on, aga on olemas äh, siseriiklikud mehhanismid, mis aitavad olukorda parandada. teiseks on institutsionaalset diskrimineerimist ja teatud rassismi vähemuste aadressil, aga kui rahvusvahelised mehhanismid toimivad, siis äh, see parandab olukorda ja kolmandaks, kui on õigusriigiga probleeme, siis äh, tekivad ka institutsionaalsed probleemid, keeruline on sekkuda ning olukorda parandada, seda sellepärast, et vahel on liiga hilja juba. sellest tulenevalt äh, on meie jaoks oluline õigusriigi mehhanism. me soovime sõltumatut komisjoni, mis Äh, vaataks seda, kui süstemaatiline olukord on ja kuivõrd tõsiseid rikkumisi on erinevate haavatavate rühmade aadressil toime pandud. selline komisjon saaks välja tuua, millised püsivad ohud on praegu Euroopa Liidus ning saaks sekkuda ka enne, kui olukord liiga tõsiseks läheb ning me jõuame kolmanda stsenaariumini, kus on juba liiga hilja ning ei ole enam mingit mõtet liikmesriikidega rääkida sellest mis puudutab eh, indikaatoreid eh, süstemaatilisuse kohta, siis siinkohal tuleks Euroopa Nõukogu ja Inimõiguste Kohtu pilootjuhtumeid eh, vaadata. samuti tuleks vaadata Äh, kuivõrd äh, kohtulahendeid ellu rakendatakse ning kui palju on võetud äh, meetmeid selleks vastavalt inimõiguste kohtu kolmekümne üheksandale eeskirjale on ellu rakendatud. põhiõiguste harta peaks olema aluseks, seaduslikuks aluseks ja me ei peaks piirduma mitte ainult nende piirk-, valdkondadega, mis on Euroopa Liidu materiaalses pädevuses, vaid eh, see peaks pakkuma laiemaid võimalusi. eriti artikkel viiskümmend üks põhiõiguste hartast. see oleks heaks võimaluseks eh, süsteemi, süstemaatilisi rikkumisi välja tuua käsitleda erinevaid rikkumisi koos ja vaadata, kuidas seeläbi rikutakse demokraatiat, põhiõigusi ning õigusriiki liikmesriikides. Euroopa Kohus samuti kolmanda osapoole juhtumid võivad olla eriti olulised eh, just eh, vihakuritegude puhul ning ka ühiskaebused Äh, selliste kaebuste esitamise võimalus on väga oluline, samuti teiste rahvusvaheliste mehhanismide kasutamise võimalus. samuti peaks Euroopa Kohtul olema võimalus äh, kasutada peatamis- või vahemeetmeid selleks, et liikmesriigid ei saaks enam teatud äh, viisil käituda parlament on teinud juba päris palju põnevaid ettepanekuid kodanikuühiskonna rahastamise sõltumatuse kohta, nagu Euroopa väärtuste rahastu ning samuti uues finantsraamistikus ning samuti on tehtud ettepanek uue vaidluste lahendamise rahastu kohta. Need vahendid võiksid samuti kaasa aidata vähemuste õiguste kaitsele ja see tähendaks seda, et vähemustel oleksid tagatud samad äh, kaitsestandardid Euroopa Liidus. suur aitäh ja ootan teie küsimusi ja märkusi. Um... suur aitäh. väga palju liikmeid ei ole, tänan neid, kes on. kaks tuhat neli koostasin äh, vähemuste kohta raporti just äh, pärast laienemist ja olen äh, väga rahul sellega, et teil on nii head kaasautorid, sellepärast et Sergio Carrera ja Elspeth Gild, sellepärast et see valdkond on äärmiselt keerukas. isegi vähemuste definitsioon Euroopa Liidus iseenesest on äh, juba problemaatiline ja sai selleks äh, kaks tuhat neli, sellepärast et meil oli angloameerika lähenemine vastastikuse direktiiv ning muud sellised direktiivid olid väga olulised siis. aga jah, peab olema selge, mis on vähemused, kaitsemehhanismid on ju tihti rahvusvahelised, Euroopa Nõukogu, ÜRO ja teised aga need rahutsevad mehhanismid muudavad äh, selle, mis Euroopa Liit teeb, väga keerukaks ja kuivõrd tõhusad me oleme, on jällegi ka suureks küsimuseks. Äh, meil on olnud direktiivide elu rakendamisega raskusi ning äh, me ei ole suutnud katta kõiki vähemusi. see uurimus koostati siis algatusraportiga seoses aga loodetavasti saame veel kaugemale minna sellega ning et inimesed seda raportit ka kasutavad, sest me näeme, et autorid on ikkagi väga suurte kogemustega. proua Kild on advokaat. ja tegemist on tõesti väga mitmetahulise probleemiga siin tuleb vaadata, mida Euroopa Liit saab teha ja see on tõesti keerukas, ma tean, et Espet mm, Kald ja teised on ka välja pakkunud, et tuleks luua hindamiskogud nii-öelda, sellepärast et vähemustel on väga keerukas tegelikult, kui neid on, nende õigusi on rikutud, õigussüsteemi kasutada on küll teatud põhiõiguste juhtumeid, aga need edastavad liikmesriigid pigem, mitte üksikisikud. me peaksime tõesti vaatama, kuidas Euroopa Liit saab sekkuda. aga igal juhul väga hea töö ja väga keerukas valdkond sest et traditsiooniliselt ju rahvusvahelise õiguse raamistikus vähemuste õigusi kaitstakse. aga nagu igal juhul ma soovitan seda kõikidele. ma arvan, et siin on päris palju asjalikku informatsiooni. aitäh teile selle eest. kas on küsimusi raporti kohta? minul on üks raport, kui kellelgi teisel ei ole. no Question... hästi, minu küsimus. Äh, puudutab äh, vähemusi seoses äh, direktiividega. meie raport käsitleb eelkõige keelelisi vähemusi, aga ma tahaksin küsida, kuidas teie näete muutusi seoses vähemuste diskrimineerimisega e ja definitsiooniga, kuidas erinevad vähemused selle alla mahuvad? kui me räägime rassistlikust usulisest diskrimineerimisest, kuidas Euroopas elavad inimesed selle alla mahuvad ja kuidas neid kaitstakse? kumb oleks diskrimineeritav, tööl diskrimineeritav Euroopa kodanik näiteks sellepärast, et ma olen moslem. mida ma siis äh, võin oodata Euroopa Liidult? kas äh, mind kaitstakse läbi mingi direktiivi või läbi millegi muu? see on päris hea küsimus, sellepärast et väga keerukas äh, teema, see, me räägime inimrühmadest ja kui te tutvute selle uurimusega, siis äh, võib-olla mõistate, mis juhtub üksikjuhtudega, mis juhtub rühmadega. ja ma tahaksingi küsida, kas kaitse peaks siis laiemini üksikuisikutele või rühmadele, kuidas õiguslik süsteem kaitseb sellises olukorras ja mida Euroopa Liit teeb? see on küll väga lai küsimus, aga väga oluline, sellepärast et me teeme algatusraporteid ikka ja ikka, aga lõpuks on oluline teada, mis on Euroopa Liidu roll. siin ja ka sotsiaalküsimuste komisjonis ja mujal on olnud see päris mm, põlev teema. meil on ka horisontaalsed direktiivid, kuidas ja kas neil on oma roll siin, palun For... suur tänu teie sõbralike ähm, sõnade ja ja küsimuse eest tõepoolest oma uuringus me nägime, et mis puudutab mõisteid, definitsioone, siis praegusel hetkel on tegu ikkagi ähm, valdkonnaga, mis jääb liikmesriikide pädevusse ähm, defineerimiseks ja see puudutab siis ka vähemuste definitsiooni ja, ja see seab ka oma piirid, kui kaugele siis liikmesriigid võivad minna, siin lähtutakse ähm, eelkõige just Euroopa Nõukogu konventsioonist, aga äh, kes, see tegelikult päris kindlaks ei määra seda, kes on tegelikud ähm, vähemused, aga kui me ähm, vaatame nüüd institutsioonipoolset äh, diskrimineerimist, siis see oli üheks meie lähenemispunktiks ja ja isegi eh, kui eh, näiteks roomade puhul ei saa kindlaks määrata, kes on eh, siis vähemused, siis tegelikult on väga palju pehme õiguse meetmeid võetud, kasutatud. selle kohta, kuidas roomasid liikmesriikides ja ja kuidas ähm, siis Euroopa Liidu riikides liikuvaid ähm, äh, romasid paremini kaitsta. ja äh, Prantsusmaal, Itaalias kaks tuhat kümme juba äh, Rooma juhtumitega tegelema hakati, aga aga neid probleeme ei ole käsitletud erinevates integratsiooni äh, kavades, mis puudutavad roomasid. ja ja me oleme ka vaadanud, kuidas siis konkreetsesse rühma kuuluvaid inimesi käsitleda vähemuse definitsioonil ning kuidas Euroopa Liit saaks paremini inimesi kaitsta, et kui tegu on nüüd individuaalse juhtumiga, siis äh, siin on äh, võimalus äh, horisontaalset mittediskrimineerimisdirektiivi kasutada, aga see praegu on veel arutelul. sest inimestele peavad olema tagatud ähm, ühesugune kaitse diskrimineerimise vastu, ükskõik kas neid tööturul või kuskil mujal ähm, valdkonnas diskrimineeritakse. sest praegune direktiiv võimaldab ähm, laiema aluse kaitseks ähm, ainult konkreetsetel juhtumitel, mis puudutab võrdseid võimalusi ja nii edasi ja puudutab ainult näiteks tööturgu. nii et ka selle probleemiga tuleb tegeleda. aga kui tegu on süsteemsete ja institutsionaal, institutsioonide poolse eh, diskrimineerimisega, siis eh, tavaliselt on siin käivitavaks jõuks just eh, enamik, ja siin on ähm, just riiklikud äh, võõrdõiguse asutused need, kes peavad ähm, kaitsega tegelema, eriti sellisel juhul, kui ei ole mingit ähm, sellist mm, välist seireasutust. aitäh selle väga äh, põhjaliku sisuka mm, raporti eest, et ja see on seotud siis ka meie omaalgatusliku arvamusega, mis käsitleb ka vähemusi, põhiõigusi ja diskrimineerimisvastaseid meetmeid. nii et suur tänu teile ja teie kolleegidele selle raporti koostamise eest. ja nüüd võime edasi liikuda järgmise päevakorrapunkti juurde. ja need on nüüd punktid viis, kuus, seitse, kaheksa, üheksa ja kümme üksteist ja kaksteist ka. ja need äh, on no, siis kõik riigipõhised raportid ja äh, soovitused komisjoni poolt ähm, nõukogu otsuste kohta, mis võimaldavad alustada läbirääkimisi lepingute sõlmimiseks rea äh, riikidega Lähis-Idas, Põhja-Aafrikas ja Vahemere riikides selleks, et vahetada isikuandmeid Europoli ja nende riikide vahel me kuulsime ka juba komisjoni tutvustust kahekümne viiendal aprillil meie komisjonis, need riigid on Alžeeria, Iisrael, Egiptus, Jordaania, Liibanon, Maroko, Tuneesia ja Türgi ning täna me arutame äh, raporti projekte, mis mina olen esitanud raportöörina, ma sooviksin rõhutada, et ähm, parlament peaks ähm, oma menetluse võimalikult kiiresti lõpetama, sellepärast et äh, me teame, et nõukogu ja Europol on ähm, Äh, valmis kiiresti alustama läbirääkimisi kiiresti nende riikidega. ja äh, mul on selline natukene pikem selgitus, aga äh, pidaks siis vastu. ja niisiis meid on juba teavitatud sellest, et Nõukogu ja Europol sooviksid kiiresti alustada ähm, läbirääkimistega ja parlament saab anda ainult nõusolekul läbirääkimiste alustamiseks, aga see on ikkagi oluline, et me saa-, edastame omapoolse poliitilise signaali nõukogule ja komisjonile ning ähm, kõige olulisemaks signaaliks läbirääkimiste mandaadil, mandaadi puhul, nagu te loote ka äh, raporti projektist, aga kindlasti keegi teist ei ole neid lugenud, aga kui te seda tegite, siis äh, läbirääkimiste mandaat peaks ähm, kajastama ka seda, kui oluliseks meile Euroopa Liidus on põhiõigused ja vabadused. õiguskaitse on äärmiselt oluline Euroopa, Europoli jaoks, aga neil peavad olema ka õiged vahendid selleks, et ähm, kaitsta isikut, nende isikute, kelle andmeid vahetatakse, ähm, õigusi ja põhiõigusi. ja kindlasti ei tohi meie andmekaitset ähm, ei äh, vahetult ega kaudselt kuidagi nõrgestada. ja andmekaitse inspektor oma arvamuses on äh, samuti äh, täpsustanud ähm, iga äh, riigi äh, kohta äh, ka, mm, milliste tingimustega on vaja arvestada ning sellised teemad nagu andmete edasine töötlemine, samuti andmesäilitamise perioodid, samuti andmevahetuse keeld, juhul kui ähm, esineb ähm, inimväärikust rikkuvat käitumist, äh, siis äh, nende ohtudega tuleb arvestada. ja mm, kolleegid, meil Euroopa Liidus, mm, meil on Euroopa Andmekaitse Inspektor ja samuti on meil riiklikud andmekaitseameti asutused, aga kõikides partnerriikides ei ole selliseid sõltumatuid järelevalveasutusi ja minu ettepanek on seetõttu viia sisse kohustus kahele osapoolele äh, Ähm, asutada ja määrata sellised ametiasutused, ähm, nii et nad saaksid siis ka lepinguid äh, peatada, juhul kui neid õigusi rikutakse. ja, ja selge on see, et ähm, andmevahetuse puhul tuleb ikkagi lähtuda konkreetsest juhtumist ja selle andmed, mis avaldavad infot rassilise või etnilise kuuluvuse, poliitiliste arvamuste äh, Äh, usu filosoofiliste mm, uskumuste kohta mm, andme ähm, ähm, samuti äh, tervise ja mm, äh, seksuaalelu kohta, et, et siin peavad olema paigas ähm, konkreetsed tagatised. oluline on see, et Euroopa standardid andmekaitse, inimõiguste ja äh, samuti vastutuse osas ei ähm, tohi äh, kuidagi lahjendada ning ähm, samuti ähm, peaks arvestama äh, liidu andmekaitse raamistikuga ja ka andmekaitse akiiga ning siin on meil kohal ka komisjoni ja nõukogu ning samuti ka andmekaitse inspektori esindajad. et kes kõigepealt sõna sooviks? proua Siipel, palun, Birgit. suur tänu, Claude, ma teen väga lühidalt, ma mäletan, et äh, nende äh, lepingute osas erinevate riikide meil juba toimus arutelu ning oma sissejuhatuses sa juba mainisid ka mõningaid probleeme, mis meil võivad tekkida. ning ma võin vaid rõhutada äh, seda, et äh, mitte ainult olukord nendes riikides, kes praegu loetelus on, on väga erinev, vaid on ka äh, probleeme ähm, ähm, andmete töötlemise tasemega nendes riikides ja ma loodan, et ähm, kõikide nende probleemidega arvestatakse, et, et me ei anna Euroopa kodanike infot riikidele, kui meil ei ole mingisugust tagatisi selle kohta, millised saavad olema tagajärjed sellise andmevahetuse puhul ja kuhu need andmed lõpetuseks jõuavad. ja sel põhjusel meil toimus juba esimene arvamusvahetus Europoli komisjoniga, aga ma arvan, et kasu oleks sellest, kui me saaksime ka detailsemaid vastuseid ähm, praegu käi-, ähm, aset leidvate menetluste kohta, et me teaksime, mida oleks vaja veel edasisteks tegevuseks, nii et meil peab toimuma siis ka arutelu teiste institutsioonidega, et me teaksime, mis siin mängus on ning äh, millised tegevused meid veel ees ootavad järgnevatel kuudel. suur tänu, sellest oli tõesti väga palju kasu ja kas keegi veel soovib sõna? ja kui rohkem äh, ei ole, siis ähm, nõukogu esindaja ähm, härra Matjerski, palun, soovite midagi kommenteerida? suur tänu, härra esimees, mulle sõna andmast lühidalt äh, meie poolt, et milline on asjade seis nõukogus ja mina esindan eesistujariiki ning ma juhin ka töörühma, kus ähm, neid äh, nõukogu otsuseid arutatakse meil on juba toimunud kuus kohtumist, kus neid äh, nõukogu otsuse eelnõusid arutati ja põhimõtteliselt liikmesriigid kasutasid iga võimalust selleks, et rõhutada, et meil peaksid olema selged äh, konkreetsed tagatised ja kontrollimeetmed äh, selleks, et kaitsta isikuandmeid, põhiõigusi ja samuti isikute vabadusi. ja nagu härra esimees, ka teie oma sissejuhatuses mainisite, siis meil on juba ka EDPS-i arvamus laekunud ja selle alusel soovitakse siis ka teksti vastavaid lõike sisse töötada. ja järgmise kohtumine leiab aset homme ning loodetavasti me saame teksti osas kokku leppida ning see läheb siis ka Korraperi vastuvõtmiseks ja edasi siis nõukogu tasandile. aitäh! suur tänu ja komisjoni nimel ähm, kolleeg Mitši, palun! suur tänu, härra esimees ja tere hommikut, austatud parlamendiliikmed! ja mina sooviksin tänada härra esimeest ja raportöörina nende raporti projektide koostamise eest, see on äärmiselt oluline panus teie poolt, ähm, millega te panustate meie kõigi ähm, ettevalmistustöös ähm, selleks, et läbirääkimiste protsessi ette valmistada. ja ma arvan, et äh, me oleme täiesti nõus teie tõstatatud muredega, mis äh, puudutab äh, siis äh, tulevased kokkulepped, ähm, peavad keskenduma ikkagi tagatistele äh, selleks, et eraelu kaitset, isikuandmeid ja teisi põhiõigusi kaitsta, nii nagu ka hartas on seda juba sätestatud. ning komisjonis oleme ähm, teinud palju tööd selleks, et kõik vajalikud tagatised ähm, oleksid ka äh, läbirääkimissuuniste äh, lahutamatuks osaks. ja nagu eesistuja äsja märkis, siis on toimunud juba rida arutelusid liikmesriikidega ähm, läbirääkimissuuniste eelnõude osas ning need äh, arutelud on võimaldanud teksti veelgi tugevamaks muuta ning loodetavasti ka teie leiate, et need suunised ja nõukogu otsused, mida me loodame, et nõukogu peatselt vastu võtab, selleks, et me saaksime läbirääkimisi alustada, et need, see tekst kajastab ka neid punkte, mida teie olete välja toonud oma raporti projektides. ja nagu juba öeldud, see kajastab ka tervet rida muresid, mida väljendas ka andmekaitse inspektor oma arvamuses, millest meil ka oma töödes väga palju abi oli. ühe punkti kohta veel. Teie raport käsitleb ka järelevalveasutuste rolli kolmandates riikides ja kui on sõltumatu järelevalveasutus, siis see, selle olemasolu on üheks nurgakiviks ka andmekaitse tagatiste puhul. ning see on üks eesmärk, mille täitmise poole me pürgime. aga et no,, et järelevalveasutusele antakse siis ka volitus ähm, ähm, lepingute kohaldamist äh, peatada, siis minu meelest siin minnakse natukene liiga kaugele selliste volituste andmisel äh, järelevalveasutuse, asutusele. ja äh, kuidas me tagame, et neid tagatisi rakendatakse ka teise osapoole poolt, siis läbirääkimiste mandaadi eelnõus räägitakse siis ka erinevate äh, tagatiste äh, rakendamise jälgimisest. ja lõpetuseks sooviksin teile kinnitada, et komisjon hea meelega teie komisjonile annab ähm, regulaarselt ka aru läbirääkimiste protsessi edenemisest, aitäh! suur tänu ja andmekaitse inspektori nimel kolleeg Vjerovski, palun! aitäh! härra esimees. andmekaitse inspektori mm, arvamuse kõige olulisemad äh, punktid on juba ähm, käsitlemist leidnud ähm, Euroopa Parlamendi aruteludes ja siinkohal sooviksin öelda, et me oleme väga rahul äh, raporti äh, tulemustega, mida täna tutvustatakse ning mõned punktid on äärmiselt olulised ka tulevaste arutelude jaoks sel teemal ja tooksin kolm punkti välja, kolm punkti, mis on äärmiselt olulised andmekaitseasutuste jaoks. kõigepealt see on, esimene on seotud andmete edastusega ja siin meil on raportis kaks punkti, mida täna äh, tutvustati, siin rõhutatakse tõsiasja, et andmete edastamine Äh, riigisisestel institutsioonidel äh, peab olema ähm, seotud nende andmete edastas, edastamise esialgse eesmärgiga ning äh, muudel eesmärkidel andmete edastus riigisiseste asutuste vahel ei ole lubatud. ning see on kõige olulisem punkt ka sarnaste ähm, kokkulepete jaoks ning ähm, see on, sellisel kokkuleppel on loomulikult väga positiivne mõju Europoli tööle, aga ainult sellisel juhul, kui ähm, tagatistest kinni peetakse. nüüd äh, veel üks punkt, mida ma soovisin rõhutada, on see, et, ähm, et raportites kutsutakse üles näitama ka, et Europol peab arvestama ka piirangutega, Ähm, mida kohaldatakse andmete edastusel ähm, liikmesriikidest Europolili ja ma nõustun selle kommentaariga, mis puudutab siis andmekaitse erinevaid tasemeid ähm, nendes riikides, et Iisraelis näiteks on andmekaitseõigus juba olemas, aga samas mõningates riikides meil ei ole mingit infot andmekaitse äh, tagamise sätete kohta, näiteks nagu Alžeerias. nii et jah, tõepoolest me peame vaatama, milline on olukord nendes riikides. aga mm, see on siis ka, see info tuleb edastada ka seadusloojatele kirjalikus vormis. aitäh, ma arvan, et sellega on siis sõnavõtud lõppenud ja mm, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kolmkümmend mai kell kuus õhtul ja me soovime täiskogul hääletada seda juulikuus. nii et arvatavasti see jõuab siis juulikuise täiskogu ähm, päevakorda, nii et aitäh Birgitile ja ka kõikidele teistele kolleegidele teiepoolse panuse eest me oleme natukene ajast ette jõudnud, nii et ma ei tea, korraks kontrollin, kas me saame edasi liikuda juba järgmise punkti juurde. niisiis, kolleegid, mulle anti teada, et, et järgmine punkt, mis puudutab Tsepolit, siis äh, kolleegid, kes peavad olema selle päevakorra aruteluks kohal, ei ole veel siia jõudnud nii et me peame tegema pausi kolmekümneks minutiks. me täna oleme edasi jõudnud tempokamalt, kui me eeldasime. nii et eh, päevakorrapunkt neliteist ehm, Tsepoli eh, osas, sellega alustame kell üksteist. kas on võimalust, et me, eh, kolleegid jõuaksid siia varem? niisiis kinnitan üle, nüüd tuleb meil kolmekümneminutiline paus ja me jätkame kell kümme viiskümmend viis. niisiis, jätkame kell kümme viiskümmend viis, kahekümne viie minutiline paus ja siis läheme neljateistkümnenda päevakorrapunkti juurde, mis käsitleb Euroopa Liidu õiguskaitsekoolituse ametit. kümme viiskümmend viis nii et äh, meil on hääletus kell üksteist viisteist ja kui me alustame kümme viiskümmend viis, siis see annab meile kakskümmend minutit aega aruteluks.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 kolleegid, tänan teid siis ootamast ja nüüd saame edasi minna punktiga neliteist, enne kui me asume hääletama kell üksteist viisteist. me oleme lihtsalt, liikusime väga kiiresti täna päevakorras edasi, sellest siis kõik need pausid. nii et kõigepealt arutame Liibe delegatsiooni lähetust Sipolisse, Euroopa Liidu õiguskaitsekoolituse ametisse, toimus viiendal, kuuendal aprillil Budapesti, seda juhtis äh, libe aseesinaine Kinga Kaal. Äh, proua Kaal on ka Euroopa Parlamendi, oli ka Euroopa Parlamendi raportöör Siipoli määruse osas aastatel kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist ja küsi-, kas härra Maamikins on siin? kõigepealt aga palun äh, Kinga Kaalil tutvustada raporti projekti ja siis härra Maamikins. aitäh, esimees. paar sõna meie lähetuse kohta Siipoli toimus see aprillikuus ja raporti kohta ka paar sõna, seda muidugi saate ka ise lugeda. raport on hea, kõik vajalik on seal ka olemas. üritan siis teha lühidalt ja välja tuua lihtsalt kõige peamise, mida me siis sellel lähetusel teada saime. alustuseks, väga haruldane on see, et me saame korraldada lähetuse kus tunnustatakse seda, mida me teeme. Sifoli töötajad ütlesid meile nimelt, et just nii, nagu meie olime soovinud ja parandanud Sipoli uut mandaati, et just see äh, mõjutas väga nähtavalt Sipoli tööd äh,. nii et äh, koolituskeskus, mis tegelikult ei teadnud, mida ta õieti peab tegema, on nüüd muutunud keskuseks, mille poole tõepoolest pöördutakse koolitussoovidega ja sellel on Euroopas kindel roll, eriti julgeoleku, terrorismivastase võitluse osas järjest rohkem äh, nende poole pöördutakse, järjest rohkem nad äh, õpetavad, jagavad kogemusi nendele, kes tõepoolest koha peal tegutsevad. ja kõik see oli võimalik sellepärast, et me muutsime nende mandaati. nii et see oli tõesti tunnustuseks libe komisjoni tööle, Euroopa Parlamendi tööle ja see on tõesti väga tähtis. aga lühidalt, meie missiooni ülesanne oli viimastest arengutest ülevaade saada Siipolis vastavalt äh, ameti uuele raam, õiguslikule raamistikule aastal kaks tuhat kuusteist. meie delegatsioon, see tähendab mina isa ja härra Maamikin Sotsiaaldemokraatlikust fraktsioonist, meil oli väga hea, väga, meil olid väga huvitavad aru-, head ja huvitavad arutelud juhtivdirektoriga, ase-, tegevasedirektoriga, teiste ametijuhtidega, libe sekretäriaadi kolleegid olid suurepäraselt korraldanud kõik kohtumised ja kogu lähetuse ja, ja lähetuse raport näitab ka väga selgelt, mis seal tehti. SIP oli peakorterid, niisiis näidati meile. Tšaadži linnas selle rahastas Ungari valitsus, selle renoveerimise. et koht on nüüd väga kena, see hoone. aga ruum hakkab neil otsa lõppema kuna neil tuleb pidevalt äh, ülesandeid juurde ja kuivõrd huvi nende tegevuse vastu on väga suur. härra Schröder, direktor, rõhutas, et politseikolledžist ähm, e-, õiguskoolituse ametiks muutumine, see nimevahetus vastab ka uuele mandaadile uus raami, õigusraamistik tõi kaasa kohustuse ametile mitte ainult toetada ja koordineerida tegevust, ähm, mida teostavad äh, liikmesriigide pantrid, vaid ka ise teostada koolitust ja töötada välja koolitusvahendeid, see on väga tähtis, sest äh, siis aastal kaks tuhat seitseteist äh, poliitilised prioriteedid are-, muutusid, kakssada kaheksa koolitust korraldati, sada viis koha peal residentuuri olid ka veebikoolitused. ja kuidas see töö hulk on kasvanud. aastal kaks tuhat neliteist osaliste arv Sipoli tegevuses oli umbes kümme tuhat. aastal kaks tuhat seitseteist aga on, oli kakskümmend kolm tuhat seitsesada osalist Sepoli tegevustes ja klientide rahulolu on olnud väga kõrge. koolitustegevused on järjest rohkem suunatud Euroopa Liidu prioriteetidele, eriti puudutab see operatiivtöötajaid ja nende konkreetseid vajadusi, nii et mitte ei õpetata seal teooriat, vaid igapäevast äh,, igapäevaselt kasutatavat infot antakse seal operatiivtöötajatele. ja see, neid teadmisi annavad kõrgetasemelised rahvusvahelised eksperdid. Sepolil on ka terrorismivastase võitluse keskus. Euroopa koostöö lisandväärtus on siin selgelt näha, sest rahvusriikide politseijõududel on väga erinev ettevalmistus terrorismivastaseks võitluseks ja siin saab tõesti teadmiste vahetust edendada ühiskoolituste läbi. Sepoli öö, ähm, on osutanud ka küberkuritegevuse valdkonnale. tõsine ja organiseeritud kuritegevus kolmandates riikides, suutlikkuse tõstmine, see on pilootprojekt. me, selle nimi on Lähis-Ida ja Põhra-Aafrikaga koostöö edendamise projekt. õpetatakse jagatakse kogemusi opera-, alternatiiv töötajatele, mida ette võtta äh, terrorirünnaku korral. põhiõiguste edendamine on Siipoli töös samuti oluline. härra Schröder aga rõhutas mitmel korral ja ka teiste töötajate poolt öeldi seda, et töökoorma kasvuga ei kaasnenud ressursside kasv ja üsna sageli öeldi meile kohtumistel et järgmine mitmeaastane finantsraamistik võiks tasakaaluskama vahendite eraldamise tagama julgeolek, sisejulgeoleku vallas Euroopa Liidus. lõpetuseks mina, mulle isiklikult jäi väga hea mulje Sipoli töö kvaliteedist ja vaadates tulemusi ja reputatsiooni, mis ametil nüüd on tekkinud viimastel aastatel, ma arvan, et meie komisjoni ja Euroopa Parlamendi valik äh, säilitada eraldi amet õiguskaitsekoolituseks oli väga ettenägelik ja lisaksin, et äh, et kolleegid äh, soovi, esitaksin üleskutse, et kolleegidele, et vahendid, vahendeid tuleb tõsta selle väga kasulikule ametile, kuivõrd mandaat on muutunud ja töökoorem on suur. seepärast sooviksin tasakaalustatumat vahendite eraldamist Euroopa Liidu eelarvest. ja veel kord tänaksin kolleegi härra Mamikinsi, kes minuga oli koos nendel koos viibimistel ja aruteludel. tänan ka ar missiooni aruande eest. aitäh, Kinga. kas Sipuli kohta on kolleege, kes sooviksid sõna võtta selle lähetusaruande kohta? sellisel juhul tänaksin proua Kaali. meie komisjonile on tähtis jälgida, kuidas erinevad ametid töötavad ja külastada neid regulaarselt vastavalt meie menetluskorrale. nii et tänan veel kord selle lähetuse ja lähetuse aruande eest. aitäh, kolleegid. kell on üksteist null kuus, hääletus toimub kell üksteist viisteist täpselt. nii et ootame, kuni kolleegid veel siia jõuavad, alustame elektroonilist hääletust kell üksteist viisteist. Yeah, I won't say anything until then nii et seni ei ütle ma midagi.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 Um, kolleegid, palun asume oma kohtadele kõik ja kui olete valmis, siis alustame elektroonilist hääletust. lubasime, et teeme seda õigel ajal, nii et palun asuge oma kohtadele. Um, asume hääletama, aga enne üks teadaanne minu poolt. juba koosoleku alguses teatasin, et Privacy Shieldi osas raportöörina arutasin erinevate fraktsioonidega nii ja on kompromisside osas vaja aega viimistlustööks, nii et lükkame edasi selle hääletuse. seda ma ütlesin ka koosoleku alguses, aga ütlen seda veel kord üle juhul, kui keegi soovib selle kohta midagi öelda, et aga põhimõtteliselt on see mõistlik otsus, hääletame niipea kui võimalik. aga hoopis järgmine hääletus on nõukogu otsuse eelnõu, mis puudutab äh, ülejäänud sätteid, kolleegid, palun asuge kohtadele ja vaikselt ka. see puudutab ülejäänud sätete rakendamist Schengeni akiis Bulgaaria vabariigi ja Rumeenia suhtes. nõukogu dokumendi dokum-, number on vale, viisteist kahe, viisteist kaheksakümmend äh, murd on õige number ah,. viis, viisteist, viisteist kaheksa kaks null murd. Ähm, proua Makovei, kas keegi soovib, soovite midagi öelda? oleme nüüd täna Schengenile palju lähemal. Rumeenia ja Bulgaaria näevad hoiatusteateid, mida teised riigid on sisestanud, kui tegemist on äh, Euroopa Liidu territooriumil sisemise või viibimisega, aga teised liikmesriigid ei näe Bulgaaria ja Rumeenia poolt sisestatud hoiatusteateid. tänase raportiga need hoiatusteated, mida Bulgaaria ja Rumeenia äh, süsteemi sisestavad, saavad nähtavaks kõigile liikmesriikidele. see tähendab seda, et me teeme koostööd poliitilisel ja tehnilisel tasandil kõigi Schengeni liikmesriikidega, sellepärast ütleme, et oleme nüüd palju lähemal Schengenile ja viimane märkus, muidugi kõigi kodanike ohutus on esmatähtis meie jaoks Euroopa Liidus ja seepärast peavad liikmesriigid korrektseid andmeid sisestama õigeaegselt Schengeni infosüsteemi ja tegema omavahel koostööd, tänan. suur tänu, saame asuda hääletama muudatusettepanekud on kõik tagasi võetud, seega läheme lõpphääletuse juurde, see on nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend seitse poolt, üks, kolmkümmend neli poolt, üks vastu ja õnnitlused raportöörile Now... aitäh, proua Makovei. järgmine hääletus on meil Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline leping täiendatavad eeskirjade kohta seoses sisejulgeolekufondi osaks oleva välispiiride ja viisade rahastamisvahenditega, vahendiga aastateks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend. üks hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud kolmkümmend neli poolt, üks vastu ja kolm erapooletut. ja siis järgmine on härra Vestiseni raport Euroopa Liidu is-, Islandi vaheline leping täiendavate eeskirjade kohta seoses sisejulgeolekufondi osaks oleva välispiiride ja viisade rahastamisvahendiga. härra Vestiseni raport. härra Vestisen, kas soovite sõna? teda ei olegi kohal. ta ei, ta ei saa sõna võtta, sest teda ei ole. olge rahulikud. kas sul on kiiresti vaja lennukile jõuda või midagi? hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend kolm poolt, üks vastu, kolm erapooletut. järgmine hääletus määruse artik-, artikli neliteist lõikes kolm äh, sätestatud moel kandidaadi valimine Euroopa peaprokurat-, prokuröri ametisse nimetamise vali-, valikukomisjoni Antonio Mura nimetamine, elektrooniline salajane hääletus ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend neli poolt, kolm vastu, üks erapooletu et siis komisjon nimetatakse härra Muura, sellega on hääletus lõppenud, järgmine koosolek on neljandal juunil kell kolm ja sellega on koosolek tänaseks lõppenud.